kinnitatakse. lugupeetud daamid ja härrad, teil on olemas päevakorra projekt, nagu selle kinnitas esimeste konverents neljateistkümnendal jaanuaril. ja nüüd äh, vaatame läbi päevakorra. kõigepealt esmaspäev, kas on märkusi päevakorra kohta, mis puudutab esmaspäeva? ei ole nii et esmaspäev on kinnitatud, teisipäev. mis puudutab äh, viimaseid sündmusi Haitil ja pärast konsulteerimist äh, poliitiliste fraktsioonidega pakuma välja järgneva muudatuse. esmaspäeva hommikust komisjoni avaldus hiljutise maavärina kohta Haitil, selle kanname üle teisipäeva hommikusse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, Euroopa Komisjoni asepresident esineb deklaratsiooniga maavärina kohta Haitil. samas teen ma ettepaneku, et teisipäevast suunataks neljapäeva hommikusse Euroopa Komisjoni asepresidendi deklaratsioon teemal Euroopa Liidu ja Tuneesia suhted ja see on siis komisjoni avaldus. niisiis äh, selline ajaline muudatus, Haitist räägime teisipäeval, Tuneesiast neljapäeval, kas selle kohta on märkusi? palun. president. tänan, härra president. ka meie soovime loomulikult kõike head äh, uueks aastaks, aga kas äh, te räägite ka Haiti teemalisest resolutsioonist, meie tuleme välja resolutsiooni ettepanekuga, mida ka hääletatakse veebruaris? jah, ja kohe jõuame ka selle päevakorrapunkti juurde. ei ole ühesõnaga vastuväiteid, et äh, Haitit me käsitleme teisipäeval ja Tuneesiat neljapäeval. järgmine punkt